parlamendi president sai nõukogult tema seisukoha esimesel lugemisel seda, mis puudutab uusi psühhoaktiivsete ainete direktiivi ja definitsiooni narkootikum ja see dokument pannakse protokolli juurde. parlamendil on kolm kuud aega reageerida ja see ku-, periood läheb käima kuuendast oktoobrist kaks tuhat seitseteist. proua juhataja küsib, kas see ei peaks olema täna, saab kinnituse, et see peab olema homme. ja see dokument on kirjalikult ka pandud.